protokolli äh, äh, heakskiitmiseni. kirjalik äh, deklaratsioon neli kaks tuhat viisteist, mis puudutab ähm, Euroopa naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastat, mille esitas härra Tarabella koos neljateistkümne saadikuga, võeti neljasaja kolmeteistkümne saadiku poolt vastu seeläbi, et nad andsid sellele oma allkirja ja Äh, see dokument esitatakse siis äh, adressaatidele ja istungi protokollist tuuakse ära ka need nimed. Äh, kolmapäeval allkirjastab, allkirjastan koos ähm, nõukogu eesistujaga vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa